kallid kolleegid, võtke palun istet. kõigepealt äh, selle istungi alguses ma tahaksin äh, tänada teid eile toimunud äh, seminaril osalemast, tegemist oli siis mõttetalgute laadse seminariga. suur tänu kõigile, kes osalesid, suur tänu kõigile, kes ähm, vedasid meie arutelusid neljas osas ja võtsid siis kokku selle seminari. meil on kindlasti võimalus tulla selle asja juurde veel tagasi ja vaatame siis äh, koos veel üle need suunad, äh, mille osas me tahaksime veel tööd teha selleks, et veelgi tõhusam oleks äh, eelarvemenetlus, kui see on seni olnud. nüüd ma paluksin teil ka heaks kiita üks väike muudatus päevakorras. nimelt hääletuse hääletuste juures äh, seitsmes punkt, äh, võtaksime selle esimesena, sellepärast et äh, vastutav kolleeg peab minema kohe strateegilise investeeringute fondi alasele arutelule, kui keegi vastu ei ole, siis teeme selle niimoodi. nüüd aga enne veel, seda veel koordinaatorite otsused. meie komisjon ei avalda arvamust ITRE komisjoni raportile tehnilise ja teaduskoostöölepingu sõlmimise osas äh, Šveitsiga Horisont kakskümmend kakskümmend kontekstis. aga me esitame arvamuse algatusraporti juurde, mis tuleb libe komisjonist äh, olukorra kohta Vahemerel ja selle kohta, et meil on vaja Euroopa Liidu ühtset lähenemist äh, rändevoogude haldamise kohta. Gerard Depre eh, koostab meie arvamuse. nüüd, eh, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, koordinaatorid leppisid kokku eh, kalendris, mis kolmepoolsetel kokkulepetel välja pakuti kolmekümnendal märtsil. ja meie komisjon koostab raporti Äh, kolmepoolsete läbirääkimiste mandaadi jaoks on ette nähtud juuli täiskoguks, seda siis vahetult pärast seda, kui eelarveprojekti komisjon esitab. nüüd, äh, mis puudutab äh, raportit noorsootööhõive algatuse osas, ähm, meie raportöör kavatseb koostada kirja Äh, selle kohta, et kas see algatus vastab eelarvele, tegemist on kiirendatud menetlusega, äh, tegemist on siis äh, ettepanekuga, kus tõstetakse kaasfinantseerimise määrasid ähm, selleks, et süstida dünaamilisust sellesse algatusse, aga probleemiks on selleks, et selles, et ähm, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuni lihtsalt ei ole vahendeid makseeraldiste tegemiseks ja koordinaatorid, koordinaatorid leppisid kokku selles, et võetakse ühiselt tagasi muudatusettepanekud äh, sellele algatusele selleks, et oleks võimalik äh, kiiresti see otsus vastu võtta. ei ole tulemas kolmepoolseid läbirääkimisi ja seega ei tohiks aega raisata, see on otsus, mis äh, on meie jaoks väga oluline. aga selle osas muidugi tuleb olla ka ettevaatlik raportöör on valmis oma muudatusettepaneku tagasi võtma, mina olen raportöör, aga ma arvan, et seal, kus äh, tööhõivemäärad on tõesti väga madalad, kus tööpuudus on väga-väga suur, ähm, me peame äh, reaalselt mõtlema ka sellele, et äh, võib-olla nendes piirkondades, kus nad elavad, ongi väga raske leida töökohti ja võib-olla toetama mobiilsust, et noored inimesed liiguksid sinna, kus tööd on. meil on plaanis kaks delegatsiooni mis-, missiooni, üks Sitsiiliasse, kaksteist liiget kakskümmend üks kuni kakskümmend neli juuli peaks see toimuma, seda koostöös libe komisjoniga. ja selle missiooni ettevalmistamiseks öö, kutsume me enne kohale äh, Frontexi tegevdirektori ja kuivõrd härra Dupre on ka arvamuse koostaja algatusraporti osas, jagab ta meiega kõike seda, mida ta teab äh, nende vahendite kohta, mida kas-, kohta, mida kasutatakse praegu rändevoogude haldamiseks ja mm, äh, sellest, et kuidas need inimesed saavad varjupaika taotleda, kes meie territooriumile saabuvad. ja siis veel üks äh, delegatsioon tulemas Eestisse, sinna kuulub samuti kaksteist liiget ja esimees ütlevad, ütleb, et nad lähevad Riiga kaheksateist kuni üheksateist juuni. järgmine eelarve ja sede komisjoni koosolek toimub neljateistkümnendal aprillil Jan kaks kuu kaks saalis ja see pannakse siis äh, eelarvekomisjoni, äh, komisjoni kohtumiste juurde, ma rõhutaksin seda, et palun osalege kindlasti, sest et seal toimub ka hääletus meie ühisraporti osas, äh, nimelt ühtse julgeoleku ja kaitsepoliitika rahastamise kohta. sede komisjon, nagu te teate, on väliskomisjoni üks allkomisjonidest ja koos ahvetiga hääletame me lõpphääletusel ja kui te tahate toetada härra Tarandi raportit, siis ma paluksin, et te tuleksite sinna rohkearvuliselt kohale neljateistkümnendal aprillil. Äh, see kohtumine toimub kella üheksast üheksa kolmekümneni. ja nüüd edasi. meie koosoleku protokoll kuueteistkümnendast märtsist, keegi ei ole teinud märkuseid ja ilmselt võime selle võtta siis äh, sellega ka vastu. ja läheme siis nüüd hääletuse juurde ja hääletame äh, siis kõigepealt seitsmenda päevakorrapunkti. see on äh, nimelt ähm, siis VKE-de säästva kasvu võimaluste raport. hääletusele lõige üks, muudatusettepanek kaheksa, kahes osas. esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt. vastu, erapooletud. teine osa on tagasi lükatud. lõige üks A, muudatusettepanek number üheksa. raportöör on nõus äh, selle muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. üks B muudatusettepanek kümme, raportöör toetab poolt, vastu. kontrollime, nimeliselt hääletus on avatud. hääletus on suletud. vastu võetud üheksateist poolt, neliteist vastu, vastu võetud muudatusettepanek kaksteist äh, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. no kontrollime, kui arvad, et ei ole tagasi lükatud. nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. no täpselt pooleks tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, raportöör toetab, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viisteist, raportöör toetab, poolt vastu. Äh, kontrollime palun. elektrooniliselt hääled on avatud. hääled on suletud. vastu võetud. neljas lõige muudatusettepanek kuusteist, see on härra Torvaldsi suuline muudatusettepanek Inglise keeles in particular by better regulation and by reducing excessive administrative burden poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd jõuame kompromiss A juurde, see on lõiget viis puudutav poolt, vastu erapooletuid ei ole, vastu võetud. nüüd jõuame põhjenduspunktide juurde, muudatusettepanek number üks, raportöör toetab poolt. vastu. ega keegi eriti siin käsi ei tõstnud, ei poolt ega ka vastu, seega kontrollime. muudatusettepanek number üks elektrooniline hääletus. hääletus on avatud. jõudsite hääletada, siis on hääletus suletud. muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek number kaks, raportöör toetab poolt, vastu. tundub, et vastu võetud. põhjenduspunkt A, B, muudatus kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt A, muudatusettepanek number neli, poolt, vastu, erapooletuid ka ei ole, see on vastu võetud, nüüd kompromiss B, raportöör toetab, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd ähm, põhjenduspunkt C, muudatusettepanek seitse, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud, erapooletuid ei ole. ja nüüd hääletusele siis kogu tekst muudetud kujul elektrooniliselt, palun. hääletus on avatud. hääletus on nüüd suletud see on vastu võetud, see tekst kolmkümmend kaks poolt ja üks vastuhääl. tuleme nüüd siis tagasi päevakorrapunkti juurde number neli. kes toetab selle raporti vastuvõtmist? neljas päevakorrapunkt on mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend proua Toma poolt ah,. siiski nimeline hääletus, vabandust, ütleb härra esimees, nimeline hääletus, hääletus on avatud. hääletus on suletud. see muu, see raport on ühehäälselt vastu võetud ja nüüd läheme edasi, päevakorrapunkt number viis, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. üsna üllatav, sellepärast et see ettevõte on laiali saadetud. aga hea küll, hääletus, äh, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolm A, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, erapooletuid ei ole, see muudatusettepanek on vastu võetud, lõige kolm A, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kolm B, muudatusettepanek neli, raportöör toetab poolt, vastu tagasi lükatud. kolm C muudatus viis poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud äh, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, raportöör toetab poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse B muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitse C muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Äh, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, vastu võetud. Äh, lõige seitse E kaksteist muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige seitse F muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud ei ole selge, peame elektrooniliselt kontrollima. hääletus on suletud. vastu võetud. lõige kaheksa A, muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kogu tekst nimeliselt hääletusele, hääletus on avatud hääletus on suletud. see raport on vastu võetud, kolmkümmend üks poolthäält, kolm vastuhäält. Läheme edasi ja jõuame minu arvamuse juurde, nimelt seesama noorte tööhõive algatus. ja nagu ma ütlesin, ma võtan tagasi oma muudatusettepanekud ja härra Irtu Kais, nagu ma aru saan, võtab ka oma muudatusettepaneku tagasi see tähendab seda, aga siiski üks muudatusettepanek, nimelt muudatusettepanek neli härra Zveerilt võttis ka tagasi. härra Zver võttis ka tagasi oma muudatusettepaneku ja me ka ei hääleta. see tähendab seda, kolleegid, et äh, nagu ma ütlesin, ma saadan kirja ja võtsin tagasi oma muudatusettepanekud, pööraksin selles äh, kirjas siis äh, tööhõivekomisjoni esimehe tähelepanu sellele, et meil lihtsalt ei ole aasta lõpus enam vahendeid, mida välja maksta, kui see asi tõesti nii läheb nii et äh, need muudatusettepanekud, mille ma tagasi võtsin, äh, tahtsin, nendes ma tahtsingi just tähelepanu pöörata sellele, et äh, me ei saa ju nendes piirkondades, kus tööpuudus on väga kõrge, nende jaoks tegelikult midagi ära teha, sest tööpuuduse määrad on seal kõrged, sellepärast et töökohti ei ole ja me peaksime rohkem motiveerima noori inimesi suunduma sinna, kus töö, tööd on ja et meie Ähm, poliitikud nendes ähm, äh, paikades, kus äh, tõesti tööd ei ole, peaksid äh, pingutama selle nimel, et luua tingimused selleks, et investeeringud tuleksid sellesse piirkonda ja annaksid uut hingamist oma, oma piirkondadele. see on siis selle kirja sisu see kiri, mille ma tahaksin saata tööhõivekomisjoni esimehele, te olete seda näinud, kas kellelgi on märkuseid selle sisu kohta ja või te arvate, et me võime selle praegu sellisel kujul ka välja saata, mina olles äh, nii arvamuse koostaja kui ka eelarvekomisjoni esimees, kui kellelgi vastuväiteid ei ole, siis äh, ma ta ka välja saadan teie julgestuse ja äh, heakskiiduga. proua Äh, Guardia Zabal Rubial, äh, kaks tuhat viisteist aasta eelarve. seda raportit me jah ei hääleta ühesõnaga kiri läheb. kiri võtab kogu selle arvamuse kokku, mis täna oleks muidu pidanud hääletusele tulema. muudatusettepanekuid ei ole, neid me ei hääleta ja kogu see asi ehm, noh, seega on natukene mõttetu ja seega saadame me siis hoopis kirja meie komisjoni nimel. proua Kardia Sabal, kaheksas päevakorrapunkt. nada con el fondo de globalización que acabamos jah, eh, see puudutab läbipaistvust globaliseerimisfondi osas. nojah, eh, nimeline hääletus, siis hääletus on avatud. kas jõudsite kõik hääletada, hääletus on suletud? me oleme selle siis heaks kiitnud, nende vahendite ülekandmise. proua Hoolmeier üheksas päevakorrapunkt, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve ja muud jaod. proua Holmeier. lugupeetud esimees, kallid kolleegid, meil on kaks väikest ülekannet, mõlemad ei ole probleem, probleemsed, üks puudutab regioonide komiteed, jutt käib sekretariaadi, fraktsioonide sekretariaadi tugevdamisest. tegemist on siis äh, ülekannetega, mis Euroopa Parlamendiga on kokku lepitud äh, ning äh, me peame siin nüüd siis vahendid ka ümber suunama selleks, et ALDE fraktsioonile tagada sekretäriaadi rahastamine. nii et, et Äh, tegemist on ülekandega, millega ei ole probleeme ja teine ülekanne puudutab majandus- ja sotsiaalkomiteed. Äh, jutt käib äh, siin jällegi kulutustest, mis on mõeldud mööblile. niisiis sellega ei ole ka mitte mingisuguseid probleeme lihtsalt väikesed ülekanded eelarveridade vahel, mingeid probleeme ei ole mikrofon palun esimehele. mikrofon. mikrofon. paneme siis äh, esimese osa hääletusele regioonide komitee. hääletus on avatud. hääletasite kõik, hääletus on suletud sellisel juhul see on vastu võetud ja nüüd hääletusele see, mis puudutab ECOSOC-i, hääletus on avatud. hääletus on suletud. ja ka need ülekanded on heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt kaks vastu ja kinnisvarapoliitika, proua Hoolmeier um,. Ähm, in enger Abstimmung auch mit Äh, jah, äh, kooskõlas variraportööridega äh, tahaksin teile teatada, et Euroopa Kohus omab juba siis sellist kahetornilist hoonet ja nüüd kavatseb ehitada ka kolmanda torni selleks, et personal sinna ära mahuks, et kõik inimesed oleksid lõpuks ühes hoones koos ning praegu on osaliselt personali renditud hoones, nii et tegemist on juba viienda juurdeehitusega ja see, selles uues hoones oleks siis üheksasajale inimesele töökoht või ruum nii, ja sellega oleks siis kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani vajadus personaliruumide järge rahuldatud. ning me teame, et koh-, kohus äh, saab peatselt juurde uusi kohtunikke ja muud personali. Ähm, niisiis ähm, ja äh, tegelikult see personal ei kasva päris nii kiiresti, nagu esialgselt oli äh, prognoositud. sel, selle või jutt on siis äh, kolmekümnest tuhandest ruutmeetrist ja üheksasaja neljakümnest ruutkilomeetrist. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal me juba arutasime seda äh, kinnisvaraprojekti ja tol korral me langetasime siis äh, positiivse otsuse, saatsime kohtule siis positiivse tagasiside ning nüüd on meil siis vaja Äh, eraldada ka vastavad summad. me oleme, peame arvestama ka intressidega ning, ning äh, iga aasta on siis ette nähtud kuks, kuus miljonit eurot äh, kümneaastase perioodi jooksul ning ähm, ähm, Luksemburgis äh, tõesti nähakse vaeva selle eest, et seal luua Euroopa institutsioonidele soodsaid tingimusi ning äh, toetakse neid ka igal muul moel. Euroopa Kohus ähm, äh, sai selle ehitusplatsi tõsi sümboolselt ühe euro eest, tegemist on tõesti väga positiivse asjaga, kui vaadata, mis siin Brüsselis toimub niisiis äh, Luksemburgi võimud äh, on äh, tõesti tulnud vastu ja on ka siis juba korraldatud pakkumismenetlused ehitustöödeks ja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peaks siis see hoone üle antama ning meil on vaja siis praegu õiguslikud ja ka rahalised vahendid tagada ning tagasimakse äh, peaks toimuma siis aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja kahe tuhande viieteistkümnendaks, kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks tuleb siis äh, osa ehituseks, osad summad juba eraldada ning äh, ja nagu ma ütlesin, siis äh, Euroopa Kohus tõesti peab äh, kinni sellest raamistikust, mis me juba äh, varem oleme otsustanud ja nüüd me peaksime siis need maksed ka heaks kiitma. härra Dupree, palun. suur tänu, härra esimees ma eh, esinen nüüd eh, raportöörina teiste eh, institutsioonide eelarvete osas aastaks kaks tuhat seitseteist kõik mis proua holmeier ütles on tõsi aga mul on järgmine küsimus see puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda vabandust kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet kaks elementi on meile esitatud aruandes sees kaheksandal leheküljel, see dokument, mis meile saadeti. rendihinnad, mis on Luksemburile saadetud, on kakskümmend kaks miljonit eurot aastas, aastates, aastatel kaks tuhat seitseteist ja kaks tuhat kakskümmend seitse ja järgmises lõikes on sees, arvestades eelarvekoormat eh, ja Euroopa Kohus peab sellega arvestama taoliste eh, hoonete rentimisel ja see tähendab seda, et igal aastal on lisasummad piiratud umbes eh, kuue miljoni euroga. kui ma nüüd õigesti aru saan, kaks tuhat kuusteist aasta osas mingisugust lisakoormat eelarvele ette ei ole nähtud ja ma ei saa aru mis siis saab aastast kaks tuhat seitseteist? kas siin on mingisugused lisavahendid tulemas, ma tahaksin täpselt aru saada, mismoodi see asi on kirja, e, korraldatud ja mida see tähendab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve jaoks? proua Hoolmeier. Ähm, mina arvan, et äh, seda peaks kohus ise vastama kaks tuhat kuusteist mingeid täiendavaid kulutusi ei teki. kaks tuhat seitseteist, kui meil sellest teatakse, siis me äh, räägime sellest, vähemasti sellised andmed on minul kasutuses ja seda peab muidugi ka nüüd kohus ise üle kinnitama. härra Dupre. ma täiesti usaldan teid, proua Hoolmeier, aga ma tahaksin siiski kindlust, kas meil on saalis äh, ka kohtu esindaja, nii et palun äkki teie vastate. kohus on, ma tahaksin täpset vastust sellele küsimusele, mis ma esitasin, seda, mida ütleb proua Hoolmeier, saalist ei kuule, aga härra Artüi annab sõna, härra Dubre jätkab võiksid ju ikka ju komisjoni ees välja öelda, selle nad täpselt siis kõik teavad seda, mis tähendab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve jaoks. härra Artüi, jah, kaks tuhat seitseteist aasta kakskümmend kaks miljonit, äh, see on vähemalt üks protsent parlamendi eelarvest, äh, kuigi ja no hea küll, institutsioonid on erinevad. ega jah, õigusel ei ole hinda, aga ta läheb midagi maksma. nii et Euroopa Kohus, palun, kui mina olen üks tegevdirektor Euroopa Kohtus, mul on väga hea meel, et äh, mulle sõna andsite. ma tahaksin äh, koheselt ähm, äh, rahustada härra Depre, see kakskümmend kaks miljonit, see puudutab nende hoonete amortiseerumist, mille on kohus ise esitanud. see on tegelikult sees kõikides eelarvetes. kakskümmend kaks miljonit puudutavad siis äh, laiendamistöid, äh, nii nagu need kulud on ette nähtud praegu. nüüd äh, kaks tuhat kuusteist aastal see kolmanda torni ehitamise kulud on null. Äh, eelarvesse tuleb see asi sellest hetkest, kui see on valmis, see hoone, ja siis hakatakse arvestama ka igast aastast amortiseerumist sinna ja siis läheb asi tavapäraselt edasi. kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend ja kuni selle hetkeni, kuni see laen siis on meil pae-, peal, on äh, sees ka amortiseerumine eelarves. nii et äh, kaks tuhat kuusteist aasta eelarvet ei mõjuta see asi mitte kuidagi ära Dupree. nüüd, mis puudutab seda seitset miljonit eurot, vabandust, kuute miljonit eurot, äh, kaks tuhat üksteist me sellekohase aruande tegime Äh, ühesõnaga, äh, see on see vahe, äh, kui me jätkaksime rentimisega ja ei ehitaks uut hoonet, selle vahel, kui me ehitame ja selle vahel, kus me ehitame uue torni. kui me ehitame uue hoone, siis see läheb igal aastal seitse miljonit rohkem maksma, kui me Luksemburgilt kogu aeg rendime. ja arvestades seda, et kümne aasta jooksul, kui amortiseerumine, nii kaua kuni kestab amortiseerumine, Äh, on see ennast tagasi maksnud, äh, see hoone? ja härra raportöör, kaks tuhat üksteist aastal edastatud info oli arvestatud äh, laenu maksumuse alusel, mis oleks laen läinud maksma siis aastal kaks tuhat üksteist ja intress tollal oli viis protsenti. Te mäletate veel, et Luksemburgi ehitusturul umbes olid intressid viie protsendi peal täna, kuivõrd äh, meie praeguste hoonete kulud äh, on konsolideerumas, on äh, intressimäär vähem kui kaks protsenti, ühe ja pooleteist protsendi kuni kahe protsendi vahel, nii et meie rent jääb samaks, isegi natukene tõuseb Eh, hoone amortiseerumine ei ole enam nii eh, suur, nii et eh, põhimõtteliselt see vahe väheneb. ja kui me kümne ja iseenesest kümne aastaga maksab see tagasi uue hoone ehitamine praeguste hindade juures, hoone ehitamine, ühesõnaga lõppkokkuvõttes ei lähe meile rohkem maksma kui pidev laenamine, rentimine härra Artüi küsib, et kes selle laenu võtab, Euroopa Liit ei saa ju laenu võtta. härra Dupre, ma teie küsimusele ei vasta, härra Artüi, ma kommenteerin seda, mida ütles Euroopa Kohus Te esitasite ühe küsimuse, härra esimees. ja kes laenab? ja nüüd ootan siis vastust. enne kui ma uuesti sõna võtan, seda ma tahtsin öelda. kes laenab, Euroopa Liit või kes? see summa on sama kui see, mis oli ette nähtud meie hoonete laiendamisele. see on äh, tavaline niimoodi Luksemburgis. Äh, see on üks Luksemburgi linna kinnisvara äh, ettevõte, kes läheb turule ja ko-, ja meie maksame siis Luksemburgi riigile niimoodi me oleme teinud äh, kogu aeg Luksemburgi riigiga ja marginaal on null. see on osa meie headest suhetest Luksemburgi ametkondadega ja lisaks äh, sellele annavad nad meile ka maa, äh, mis, mille väärtus on kümneid miljoneid, miljoneid eurosid, nii et nad annavad sümboolselt selle meile natukene absurdne on see me peame siis äh, justkui, loomulikult legaalseid kanaleid pidi siiski läbi vahendajate seda asja tegema. just. unustage ära, mis ma ütlesin, härra Dupre, teie saate nüüd sõna. härra esimees, ega ma ei unusta teie märkust ära samasugust mehhanismi kasutatakse Eh, kaad hoone rahastamiseks eh, Luksemburis, peasekretär meile siin eh, lubas aruannet üsna pea. kui ma nüüd õigesti aru saan, siis eelarve mõju aastaks kaks tuhat kuusteist ei ole. ja mõju hakkab siis nägema nä,, hakkame me nägema aastast kaks tuhat seitseteist. tegemist on öö, rendilepinguga see on iseenesest äh, päris hea lahendus, sellepärast et äh, kümne aasta pärast on siis selle lepingu alusel äh, kohus selle hoone ome-, omanik ja lisaks ja see rent läheb siis maksma seitse miljonit eurot rohkem kui tavaline äh, Äh, rent läheks. nii et kui ma aru saan, siis äh, lisaks sellele tulevad need intressid veel juurde, kas ma saan õigesti? eelarve mõttes jah, aga e äh, hoone maksumuse osas mitte. hoone maksumus on ainult ehitamiskulud pluss intress. härra Dupre ütleb, et ta sai õigesti aru, aitäh. ehk teisisõnu, Luksemburi linna riigivõlg oluliselt tõuseb selle investeeringu tõttu. tegemist on ju investeeringuga Luksemburi linn teeb selle või riik teeb selle öö, investeeringu. ühesõnaga, nende kulud kasvavad või on see neutraliseeritud kohus? siiski natukene keerulisem. kui me oma esimest hoonet laiendasime, siis see maksis nelisada miljonit eurot. Nemad ei tahtnud seda, muidugi luksemburglased omale öö, defitsiiti, aga nad lõid kinnisvaraettevõtte, kes seda hakkas äh, korraldama. ehk teisisõnu, siis teenisid juristid ja ma ei tea, teised selle pealt. no Luksemburgi ametkondadele läks see igal juhul maksma null eurot, härra Artüi. E, kuule, kas ei oleks natukene lihtsam lõppkokkuvõttes? kui me tegutseksime vastavalt reaalsusele, kui nii võib öelda. meil on igasugused strateegiad äh, no selgitagem seda tavalisele inimesele, neid skeeme. peaks ikka olema mõistlik. ja just sellepärast inimesed äh, meis kõhklevadki. muud ma ei tahtnudki öelda, aga kuivõrd tegemist on Euroopa Kohtuga, siis loomulikult äh, on tegemist siiski äh, väärika asutusega. härra Bonanno, mina juba arvan väga Äh, kaua, et Euroopa Liidul peaks olema siiski äh, ka õigus äh, laenu võtta, sellepärast et meil seda õigust ei ole, sellepärast me sellises absurdses, selliseid absurdseid asju peamegi tegema. nojah, laenata, aga laenata mõistlikult, selleks et investeerida, mitte selleks, et finantseerida meie tegutsemiskulusid härra Bonanno, me oleme selles osas täiesti ühel arvamusel, kui see nii on, siis mina olen selle poolt. Äh, proua Olmaier, teie raport veel hääletusele, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. ja see ülekanne on heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolthäält, kahe vastuhääle vastu. aitäh! ja nüüd läheme edasi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve juurde ja tahaksin kõigepealt anda ülevaate kolmepoolsest kohtumisest, milles ma osalesin koos raportööriga proua Kardia Zabaliga ja proua äh, härra Kalandesiga kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ja härra Debrez oli, Debre oli ka kohal, sest tema vastutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve teiste osade eest. ja me rääkisime siis äh, maksete äh, küsimusest, te juba saite sellise ühisavalduse, mis sisaldab infot maksete kohta aastal kaks tuhat neliteist. näeb mulje, et need tasu, tasuta, tasuta, tasumata arvete eh, summa on peaaegu kakskümmend kaks miljardit eh, ning eh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpul me juba kolmepoolsetel kohtumistel sellest summast ka kõnelesime. me rääkisime volinik Georgievaga ja ütlesime, et ootame nende poolt endiselt siis kava, mille alusel, kuidas need maksete, arvete tasumine toimub Äh, sellepärast et äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpul parlament ja nõukogu otsustasid, et äh, selline kava tuleb välja töötada ja me ootame endiselt seda ajakava ning samuti tuleb meil vaadata, milline on see mõistlik või vastuvõetav tasumata arvete tase ning selleks, et me seda teed mööda saaksime edasi minna, tahtsime siis äh, eelarvekomisjonis äh, korraldada ürituse kuueteistkümnendal aprillil, see üritus algab kell üheksa ja proua Georgieva, kes on siis komisjoni asepresident ja vastutab eelarveküsimuste eest, on seal ka kohal ning me oleme siis öö, äh, äh, otsustanud siis ka, et me ko-, korraldame institutsioonide vahelise töörühma kohtumise enne mai lõppu, selleks et rääkida just sellest maksete teostamise kavast, sellest kavast, mille alusel tasumata arved ära makstakse Eh, tegemist on siis eh, mitteametliku kohtumisega ja meil on eh, kinnivalmistatav kava on tõesti kooskõlas sellega, mida me ootame ning pärast seda, kui siis tuleb kokku see kõrgetasemeline töörühm, võib-olla tulevad, kutsume siis kokku ka kolmepoolsed kohtumised, et lõplikult paika panna siis arvete tasumise kava samuti toimus meil mõttevahetus äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve suuniste üle. mõttevahetus oli konstruktiivne. nõukogu näib olevat äh, juhitud headest kavatsustest. nõukogu äh, äh, avaldab oma arvamuse siis komisjoni eelarve ettepanekute kohta suve alguseks. me mainisime ka lepituste ajakava, me mäletame Äh, mis juhtus lepitustega kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja me äh, nüüd loodame, et äh, nõukogu seekord on esindatud paremal tasandil ja kui ei, siis saadame enda asemel enda assistendid ning nõukogu väljendas ka soovi, et lepitus peaks siis lõppema kolmeteistkümnendal novembril, tegemist on reedese päevaga. aga tavaliselt see kahekümne esimene päev äh, langeb kaheksateistkümnendale novembrile, mis on kolmapäev ja nõukogu soovib logistilistel põhjustel, äh, kuna äh, komisjoni hooned on selleks ajaks koosolekuid täis, tahab siis asja lõpetada kolmeteistkümnendaks novembriks Äh, kui parlament loomulikult selleks ajaks oma äh, seisukohta välja ei suuda äh, töötada, siis tuleb loomulikult tähtaega pikendada kuni kaheksateistkümnenda novembrini samuti rääkisime Äh, paranduseelarvete üks ja kaks olukorrast. proua Kardesabal meenutas, et äh, üks nendest parand-, äh, paranduseelarvetest on seotud ka strateegiliste investeeringute fondi rahastamisega ning tegelikult on need paranduseelarved ainult vahendid, mis aitavad ellu rakendada kõike seda, mida strateegiliste investeeringute fondi õiguslike aluste hääletusel otsustati ning ehm, me peaksime neid paranduseelarveid siis hääletama aprilli lõpus. samuti vahetasime mõtteid selle eh, üle, kuidas vahendada, vähendada viie protsendi võrra eh, ametikohti Euroopa Liidu institutsioonides personali hulga vähendamine viiskümmend protsenti on hea eh, ettepanek, aga samas, kui see tähendab, et teatud teenuseid tuleb hakata väljast sisse ostma, siis see ei ole eriti hea mõte. me peame eh, arves, jah, me peame arvestama küll avaliku arvamusega, eh, aga kui me peame hakkama selle tulemusena väljastpoolt ostma teenuseid, Äh, kui me peame lihtsalt äh, kaotatud ametikohad sel moel asendama, siis äh, noh, me siin juba räägime nendest olu-, <laughs> sellest probleemist hoonetega Luksemburgis ja samuti rääkisime hoonete rentimisest nende ostmise asemel ja nõnda edasi. niisiis Äh, ei ole vaja lihtsalt selliseid puhta välimuse, välimuse pärast tehta, mulje pärast tehtavaid operatsioone. nii palju siis äh, sellest kolmekümnendal märtsil toimunud kolmepoolsest kohtumisest. vabandust. Äh, kas kellelgi on selle teemal midagi öelda? ma ei näe, et keegi sõna sooviks ja läheme nüüd siis äh, pilootprojektide juurde ja e-, ettevalmistavate meetmete juurde, mis on seotud kahe tuhande viieteistkümnenda ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvega. raportööriteks on proua Kardia Zabal ja härra Fernandes ja annan neile nüüd sõna. härra Fernandes. aitäh, esimees kõneleja ütleb, et jätkab portugali keeles. pilootprojektid on alati võimaluseks eh, saadikutele teha ettepanekuid, eh, mis mõningatel juhtudel viivad välja ka suuremate programmide sünnini Äh, nende projektide, nende projektide jaoks eraldatud summad on piiratud. Äh, nende pilootprojektide puhul on äh, tegu omamoodi algatusõigusega, kui seda õigesti, kui neid õigesti kasutada. ja see tähendab, et me saame tõesti teha selliseid ettepanekuid, mis on kooskõlas meie prioriteetidega. üheks meie prioriteediks on tööhõive Euroopas on tuhandeid ja miljoneid äh, täitmata töökohti ning on terve rida pilootprojekte, mis on äh, aidanud ette valmistada meetmeid noorte tööhõiveks. samas aga ei ole mitte mingisugust pilootprojekti nende inimeste jaoks, kes on vanemad kui kolmkümmend aastat nii et, et ma arvan, et see oleks kindlasti meie jaoks üks võimalus ning äh, tahaksin väga selgelt välja öelda, et mina kavatsen äh, sellist projekti toetada. pilootprojektide kestusaeg on lühikene. ja neile võivad järgneda siis ettevalmistavad äh, meetmed või tegevused. meil on ka üks dokument, mille me koos proua Kardja Zabaliga oleme väita, välja töötanud ja seal antakse ülevaade pilootprojektide hetkeseisust, tegemist on töödokumendiga ning äh, ma olen meelsasti valmis vastama kolleegide küsimustele või vaigistama nende kahtlusi, aitäh! aitäh! proua Kardja Zabal. Äh, sellisel juhul saab sõna härra Rüübich. Äh, aitäh, esimees minu küsimus puudutab pilootprojekte aastaks kaks tuhat kuusteist. meil on Euroopas väga suur probleem tööpuudusega ning meie komisjon on teinud ettepaneku, et meil peaks olema eh, oma programm eh, naissoost business angels'ite eh, jaoks ja Äh, niimoodi saaksime siis äh, pakkuda inimestele välja või äh, väljaõpet, suurendada nende iseseisvust, ettevõtete rajamise oskust. minu arvates on see väga oluline, et me annaksime naistele iseseisvuse, et nad suudaksid luua ettevõtteid just nimelt sellistes et, riikides, kus tööpuudus on väga kõr kõrge ma, ma jah, ma kuulsin, et komisjon on selle programmi heaks kiitnud ja ka nõukogu on saatnud oma äh, Äh, nõusoleku, aga nüüd ma olen kuulnud, et äh, volinik Velkovska tahab sellest programmist loobuda, ma tahaksin selle vastu pro äh, protesteerida, me oleme ju ka täiskogul välja tulnud tööhõivealaste algatustega, minule, minule tundub, et tegemist on väga väärtusliku algatusega, mida parlament on toetanud ja me ei saa seda siis iga, ilma igasuguste põhjusteta nüüd tagasi lükata, ilma igasuguste märkustega. mulle tundub, et selline käitumine pole lubatav, aitäh aitäh selle teate eest. jah, me kindlasti toetame teie ettepanekut. kas keegi veel sõna soovib pilootprojektide teemal? ma ei tahaks küll siin oma positsiooni kuritarvitada, aga ma tean, et on palju kolleege, kes on äh, pakkunud välja pilootprojekte, mis on äh, seotud noorte tööhõivega, nad on äh, pakkunud välja siin liikuvust ja on teinud ettepaneku, et näiteks need noored, kes on kaheksateist aastat või vanemad, võiksid siis kuuks minna siis praktikantidena teistesse riikidesse ja Äh, see, nendes riikides, kus nad lähevad, siis äh, kutseõppeasutused võiks nad vastu võtta, et pakkuda neile täiendavat tehnilist väljaõpet, mida nad vajavad ja aitaksid neil siis ka äh, omandada selle riigi keel, kus nad on. et tegemist oleks siis vähemalt aastapikkuste lepingutega ning me peaksime siis võib-olla äh, muutma natukene ka praktikat puudutavaid seadusi, nii et, et meil oleks tõesti selline ühtne väljaõppeleping, mis puudutaks siis kõike kahe, kahtekümmet kaheksat Euroopa Liidu liikmesriiki ja kindlasti me räägime sellest pilootprojektist veel hiljem äh, me peame reageerima noorte probleemidele ka muul moel kui lihtsalt eraldama summasid liikmesriikidele noorte tööhõive algatusteks. meil tuleb palju rohkem võib-olla need praegused algatused liikmesriikide tasandil ongi rohkem sellised teavitustegevusega seonduvad ja ei ole mingid konkreetsed abialgatused. niisiis Äh, kui teile tundub, et ma oma esimehe positsiooni kuritarvitan selle ettepanekuga, siis äh, öelge seda. kas keegi veel soovib sõna? ma ei näe, et rohkem sõnasoovijaid oleks. niisiis äh, läheme nüüd edasi ja parlamendi eelarve juurde aastaks kaks tuhat kuusteist ja meie raportööriks on härra Depre. aitäh, esimees ma teen väga lühidalt, tahaksin meelde tuletada, et eelmisel kohtumisel me eh, panime paika oma töö, panime paika minu töödokumendi põhijooned ning eh, me oleme eh, kehtestanud parlamendile kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks kulutuste tõusu lae ning me oleme rääkinud siis eelkõige tegevuskuludest ja ka erakorralistest kuludest, et investeering, ehk investeeringute kuludes ja selles küsimuses on olemas meie komisjonis üksmeel, eh, mis puudutab eh, nüüd seda kasvutempot, eh, kui palju meie jooksvad kulud võivad kasvada, mina pakkusin oma töödokumendis välja, et see oleks maksimaalselt üks koma üheksa protsenti Äh, kui meil toimus kohtumine, siis me üritasime saavutada selles osas kokkulepet äh, ja äh, ma olen nüüd kohtunud ka erinevate fraktsioonide variraportööridega ning me leppisime kokku, et kui toimub lepitus juhatusega, siis alustame läbirääkimisi just nimelt sellest kasvutempost ja lähtume siis ühe koma kolmest protsendist ning teiseks, mis puudutab äh, investeerimiskulude summat, äh, need on summad, mis on seotud meie hoonete turvalisusega ja küberjulgeolekuga. me oleme äh, alustanud läbirääkimisi delegatsiooni raames, mida teie, härra esimees, juhite ja mida me siis otsustasime. hetkeseis on selline, et me kindlasti töötame parlamendi eelarve välja sügiseks, praegu üritame paika panna seda üldist raamistikku, millest vaatame, millised on need ametikohad, kus, kus meil on vahendeid juurde vaja, millised on need ametikohad, mille juures me saame teha kärpeid niisiis, mis puudutab seda üldist raamistikku, eh, ehm, mille osas meil esimene lepitus toimus, siis juhatuse delegatsiooni koha pealt, eh, mis puudutab tegevuskulusid, siis nende kasvutempo Eh, mida nõuti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastal oli eh, kaks koma kaks protsenti. meie delegatsioon lähtus siis üks, ühe koma kolmest protsendist ja eh, pärast mõningaid, mõningasi mõttevahetusi tegin mina ettepaneku et me piirduksime ühe koma kuue protsendiga maksimaalselt, see tähendab, et me olime nõus oma esialgset ettepanekut üks koma kolm protsenti suurendama ning nõu-, juhatuse delegatsioon on siis oma ettepanekud null koma kuue protsendi võrra vähendanud Äh, niisiis äh, me jõudsime ka kokkuleppele selles osas, mis puudutab erakorralisi kulutusi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest hoonete turvalisusele ja küberjulgeolekule, et maksimaalselt piirduksime siin viieteist miljoni euroga ja äh, lõplikult me ei ole seda veel paika pannud ja me ootame ära peasekretäri raporti, kes peab meile siis seletama, millised on kõik need investeeringud, mis selles vallas on ette nähtud ja ja ka nende investeeringute põhjendused. niisiis, see on hetkeseis pärast lepitust juhatusega. ma olen saanud muudatusettepanekuid oma raporti kohta ja ma vaatan need muudatusettepanekud, mis välja pakutud on läbi koos variraportööridega juba täna meie kohtumine toimub siis täna kella kahest kella kolmeni ja siis saame arutada ka seda, millist kokkuhoidu meil on plaanis teha. niisiis, kui peasekretär tuleb meie järgmisele lepitusele ja ütleb, et tuleb kokku hoida jooksma, jooksvate kulude pealt ligemale kümme miljonit, siis vaatame, Äh, läbi koos kolleegidele, et millised on meie prioriteedid äh, eelarve äh, tehtavate kokkuhoidude osas ja ma loodan, et meil õnnestub saavutada kokkulepe juhatusega kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal aprillil ja siis me hääletame minu raportit täiskogul aprilli lõpus. nii palju siis hetkeolukorrast. aitäh, härra Depree ja härra Manka järgmisena aitäh! Eh, tahaksin raportööri tänada eh, selle põhjaliku info eest. Eh, te loomulikult olete nõus sellega, et eelarve kujundamisel ei ole Äh, võib-olla kõige parem lahendus äh, paika panna summade äh, alampiire ja ülempiire, vaid kõige parem on omada konkreetset informatsiooni selle kohta, palju asjad maksavad. indekseerimine seda tuleks samuti ka kasutada ning see üks koma kaheksa miljonit eurot on indekseerimine selle eelarve juures Äh, ma ei tea, kas seda summat äh, kasutatakse. Äh, kui ei, siis see tähendab seda, et meil on olemas reserv ning seda summat võiks kasutada selleks, et eelarvet mitte suurendada. see tähendab seda, et me võib-olla mitte iga eh, kord viie aasta jooksul ei peaks eh, eelarvet indekseerima, vaid kõigepealt vaatama, millised on meie vajadused ja alles seejärel indekseerima ning eh, mõnikord me võime ju ka eksida ning lõppkokkuvõttes on meil olemas sellised summad, mis tegelikkusele ei vasta. meie fraktsioon tahab, et eelarve Äh, puhul arvestatakse ka äh, inflatsiooniga. Äh, me teame, et teised institutsioonid on oma eelarveid ühe koma ühe protsendi võrra suurendanud ja Ehm, ma mainisin eh, siin neid eh, reserve, mis meil on, eh, meil on ette nähtud teatud summad ju ka ehm, inimestele, kes parlamendist lahkuvad, sellepärast et me oleme otsustanud personali hulka parlamendis kärpida. proua Holmeier rääkis siin viiest miljonist eurost, kui me eh, vaatame, mis toimus aastal kaks tuhat ehm, neliteist, siis eh, meil oli üks koma seitsekümmend viis miljonit eurot reservis. Eh, sellise otsuse me langetasime nii et, et ka varem on meil reserve olnud, see tähendab, et meil on suhteliselt kõrged reservid umbes, umbes neli protsenti ning me ei peaks Äh, siin pisikeste äh, summade, äh, pisikeste üle, vahe, piiride ületamise pärast muretsema. veel üheks oluliseks teemaks on komisjonile esi-, komisjonile esitatavad küsimused, neid esitatakse nii suuliselt kui kirjalikult, kui, kui me kõigi nende maksude, maksumuse kokku võtame, siis läheb miljoneid eurosid maksa ja ma tean inimesi, kes on olnud Euroopa Parlamendis eh, kümme aastat, nad on esitanud eh, ja nende poolt esitatavate küsimuste arv on aina suurenenud ja siis veel selline lehekülg nagu Vote Watch, ma pean teile ausalt ütlema, et, et eh, me peame eh, ise käituma arukalt. Eh, meie eh, PR-tegevus peab olema suunatud sellistele asjadele, kus sellel ka mõtet on ja siis veel seadusandlik töö me saame teha väga suuri sääste, näiteks kas või komisjonile esitajate küsimuste puhul me saaksime vähemalt protsendi võrra eelarvet vähendada Äh, me saaksime äh, siin äh, vahendeid vähemalt poole võrra vähendada ja meil on veel mitmeid muid võimalikke reserve, millest võiksime kõnelda. meil on tõesti võimalik teha suuremaid sääste, kui me vähendame bürokraatiat ja nõnda edasi, see tähendab, et meil tõepoolest on olemas võimalusi, kust kokku hoida ja ma ütlen, et see üks koma kolm protsenti tegevuskuludest, seda on tõesti võimalik saavutada, aitäh. jah, ma tänan, härra esimees, kolleegi Depreed tahan südamest tänada. tema on tihti see, kes läbirääkimisi peab ja meil on hea alus olemas Eh, selleks, et saavutada ka õiged tulemused. rahvapartei jaoks on loomulikult üks punane joon, millest me üle astuda ei taha. see on see kakskümmend protsenti kulutustest, ma arvan, et see on absoluutne maksimum. me tahame kokku hoida eh, eh, ja eriti see, mis puudutab julgeolekut ja teenused, kes äh, turvateenuseid pakuvad siin hoones, nende saaks miljoneid kokku hoida kulutuste pealt ja väga tähtis on ka, et ehitusmeetmed, äh, millest siin räägiti, kiiresti teostuksid ja see kollane tsoon, millest me praegu ennast leiame, on ka midagi, mida me peame kiiremini ära lahendama ja läbi arutama ja väga otsustav on see, et me kärbid, kärped arutaksime läbi peasekretäriga viivitamata ja lõppkokkuvõttes eh, hoonete poliitikas on võimalik kokku ju hoida. kui rente saab vähendada sellega, et ostame hooneid, siis seegi on väga pot-, suure potentsiaaliga kokkuhoiu valdkond ja ma arvan see, see kakskümmend protsenti on midagi, millest tuleb kinni pidada, et see on maksimaalne ja võib-olla tõesti rahalisi vahendeid maksimaalselt kasutada selleks, et hooneid öö, osta ja siis tähendab seda, et järgnevatel aastatel enam renti maksta ei tule ja suured kokkuhoiuvõimalused on just selles valdkonnas. nii et öö, maksimaalselt kokku hoida peaks olema eesmärk ja et liikmesriikide raske finantsolukord siis me näitame, on ka meil südamel aitäh, härra Rüübi, rohkem sõnasoovijaid ei ole. härra Debre, oi vabandust, härra Kaier. Äh, tõepoolest, minul on kolm küsimust härra Debrele, need on väga tehnilised küll kas ma sain nüüd õigesti aru sellest arutelus, et viimane eelarve äh, lõpuks oli ületatud seitsmekümne ühe miljoni võrra. seitsekümmend üks miljonit jäi kasutamata. nii et siis see tähendab seda, et eelarves on meil ikkagi õhku ka sees. aga on muidugi on kulutused, mis tuleb igal juhul kinni maksta. nii et palun selgitage mulle olukorda, kui ma õigesti muidugi aru sain. Vladimir Manka argumentidest, et täiendavad kulud muudatused tuleb teha seal, kus nende mõju kõige suurem on. nüüd teine asi. me võitleme siin selle viieprotsendilise personali kärpimise pärast, eh, milles institutsioonid on kokku leppinud. jah, fraktsioon leiab, et eh, seda kokkuhoidu ei tohiks saavutada fraktsioonide personali arvelt, vaid Äh, sest nemad ju aitavad meil äh, ette valmistada meie otsuseid. kas peasekretäri ettepanek personalikuluseid, kulusid kokku hoida äh, ja see, kas ikka pidanuks selle kõik kirja panema ka institutsioonide vahelisse lepingusse? ja kolmandaks need tegevuskulud pluss viisteist miljonit. kas te äkki räägiksite, kust te saite selle summa, viisteist miljonit? võib-olla on siin tegemist mingi arusaamatusega, aga palun selgitage siis mulle seda. härra Vali. Sì, grazie Presidente. Allora un intervento molto rapido perché oggi appunto avremo... Tänan väga kiiresti jah, me läheme e, siit ära ja hakkame kompromisse koostama. Äh, meie leiame, et eelarve ei tohi suureneda. meil on vaja kulutused korralikult läbi analüüsida ja kasutada selleks teaduslikke meetodeid ja peame analüüsima eelarvelisi protsesse jah, Saksa kolleegid ei kasuta seda samas rangust, mis neil kodus on siin Euroopa Parlamendi eelarve puhul institutsioonides. nii et eriti, kui nõutakse kasinusmeetmeid teistelt, siis peaks just siin ka igasugust raiskamist vähendama. me kuulsime huvitavaid ettepanekuid esimehelt kärbete kohta ja kümme miljonit, mida lubati. aga see on väga-väga vähe ja ma arvan, palju rohkem tuleks ära teha, sest üldsus hoiab meil silma ju peal. ja kui me teeme poliitilise vigu, siis me peame nende eest ka hinda maksma, see on minu väike märkus. rohkem sõnasoovijaid ma ei näe. paluksin proua Holmaier, palun. Mm, jah, viimase märkuse kohta tahtsin kolleegile vastata, et eh, Itaalia, kui Euroopa Parlamendi, Itaalia parlamendi väljaminekud eh, saavutavad, siis eh, see on tõesti tubli, oleks tubli saavutus, nii et ma olen, suhtun sellesse sarkastiliselt. me teame, mis USA kongressis saadikud kulutavad nii et ma pean ütlema, et see võrdlev analüüs on näidanud, et meil on palju rohkem tööd vaja sellesama raha eest ära teha ja on kolleege, kes tohutut tööd teevad, mitte ainult Boat Watch ei näita seda, ausalt öeldes see ajab mind lausa vihale, mida nad seal näitavad hääletamiste puhul, vaid ja see ei kajasta kuidagi seda, kes on kõige aktiivsem parlamendis. kui me loeme hääle, siis hääletamise järgi saab küll kõiki aktiivsemaid parlamendisaadikuid otsustada. ja siis või teisi peetakse laisaks, kes Vote Watchi arvates on laisad, nii et mõtleme selle mõõtmise ikka põhjalikult üle ja räägime seda ka eesseisusega. jah et ka äh, hääletuste seletused, kui üritatakse võimalikult palju sõnavõtte kirja saata, see tegelikult annab äraspidise äh, pildi saadikute tööst. kui me delegeeritud õigusakte tõesti tahame kontrollida ja neid ju tuleb massiliselt praegu, siis nii saadikud kui ka sekretariaat komisjonides vajavad tööjõudu äh, ja võimalusi oma töö korralikuks tegemiseks ja ma ei karda seda kõike välja öelda. jah, me oleme kõvasti kokku hoidnud nüüd tõlke pealt ja selliste asjade pealt ja kui ma viimane kord nõukogust õigesti aru sain, siis ütles nõukogu, et jah, loomulikult peab eh, personalikulusid kärpima ja meie oleme siin olnud juhi rollis ja oleme nii palju selle pealt kokku hoidnud, et see on rohkem kui see viis protsenti ja möödunud aastal juba ma ütlesin, et mis puudutab fraktsioone, siis nemad ei tohiks kannatada, kui eelarvet eh, kärbitatakse, sest ei saa poliitilist tööd eh, mida saadikud teevad lihtsalt haldustegevusena Euroopa Liidus käsitleda ja kirjeldada. nii et eh, need eelarve peab ikkagi toetama sellist mm, koosseisu, personali koosseisu, mis oleks poliitiline personal ja mitte halduspersonal. komisjon nõustus minuga tollal ja ma tuletan nüüd komisjonile meelde, ärge nüüd seda jälle ära unustage, sest lihtsalt võib juhtuda, et ta juhtumisi jääb see kahe silma vahele järgmisel aastal jah, ma kuulan nüüd neid arutelusid ja mul, mulle meenub, et äh, nagu ma eilegi seminaril ütlesin, meil on vaja hinnata oma tegevuse tulemusi ja nende uuringute hulgas, mida me komisjonilt võiksime nõuda, äh, oleks kindlasti hindamisaruanne, tulemuste aruanne ja kui ma õigesti aru olen saanud, siis need hindamiskriteeriumid, kriteeriumid, mille alusel parlamendisaadikute tulemuslikkust hinnatakse, võivad tekitada teatud kõrvalekaldeid ning eh, eh, jah, kindlasti on siin asju, mida tuleks üle vaadata eh, sellepärast et need võivad vallandada sellise käitumise, mis ei ole tegelikult äh, Äh, mis tegelikult ei suurenda parlamendisaadikute ligi, äh, lisandväärtus. härra Kristoforo järgmisena. ma tänan. ma teen väga lühidalt. minu seisukoht on teistsugune. mina ei leia, et Euroopa Liidu üle otsustatakse eelarve järgi, mis Euroopa Parlamendil on, otsustatakse ikkagi tõhususe järgi, mida parlament ära teeb, selle järgi ja ma ei arva, et inimesed kaotaksid unerahu, kui Euroopa Parlament palub kaks protsenti juurde, et oma tööd teha. ei saa lihtsalt kärpeid teha kärbete pärast. Neid kärped ei ole ju eesmärk iseenesest, neid ei tohi nii näha. kui Euroopa Parlamendi institutsioonina vajab suuremat eelarvet, siis peame küsima endilt kas see täiendav rahasumma on vajalik selleks, et nad saaksid oma tööd paremini teha, oma ülesandeid täita? kui me nüüd lubame teistel dikteerida meile, kui palju raha meil on vaja oma töö ärategemiseks, eh, siis see ei kõlba kuhugi. nii et vaadakem väga tähelepanelikult, mis meil tuleb ära teha ja kui palju selleks vaja on. ja kas me suudame tõhusalt tegutseda. ja asi on selles, et me peame olema ju ka usutavad ja meie usutavus äh, tagab see, kui me oma ülesandeid täidame. tõhusus, jah, on üks mõõdupuu, kas me teeme oma tööd korralikult parlamendis, on tähtis teada ja me ei peaks siin mingisuguse lehmakauplemisega tegelema üks protsent või kaks protsenti rohkem. tähtis on, et me oma tööd korralikult teeksime parlamendis. jah. probleem on see, et kuidas teha rohkemat vähemaga. härra Tarand. Thank you, Mr President uh,. Quickly. ma tänan paar kiirest, kiiret näidet ja üks, kaks kiiret märkust ja üks näide. nagu juba korduvalt on öeldud, meie toetame raportööri mõistlikku lähenemisviisi parlamendi eelarve raskele teemale. ja loomulikult me oleme nõus sellega, et on vaja analüüsida prioriteete ja mitmeaastaseid projekte ja varasemate parlamentide poolt vastu võetuid, sest mõned on kestnud juba pikemgi kui üks koosseis. roheliste fraktsioon on selle vastu, et assistentide toetused suurenevad, ehkki mina isiklikult olen teistsugusel seisukohal. ja fraktsioonil on suur skepsis selles osas, mis puudutab IT-eelarve suurendamist. meil on vaja kõigepealt rohkem informatsiooni selle kohta, mida kavandatakse teha selle rahaga. aga kuuekümne sekundi jooksul ma selgitan teile eh, neid valdkondi, kus on võimalik kärpida. me kõik teame, et nullkorrusel saab ajalehti osta ja kohvi ja mina olen aastaid mõelnud selle peale, et mõned tulevad sinna ja võtavad sellise kuhja ajalehti ja siis annavad allkirja. ja täna ma lõpuks küsisin siis, mida see tähendab. ja see kena äh, tütarlaps, kes seal oli, äh, ütles, et fraktsioonid teevad seda. härra Pallis oli teie fraktsioon, kes võttis viis Itaalia ja kaks Inglise ajalehte sealt ja andis siis allkirja nende Eh, kohta ja ma lugesin kokku, kui võtame seitse fraktsiooni, siis annab kokku hoida kakskümmend kaheksa tuhat eurot aastas. jah, härra Valli, teil on loomulikult õigus vastata. jah, suur tänu kahtlemata jah, on võimalik teha tuhat väikest kärbet ja kõik fraktsioonid leiavad midagi, mida annaks veel kärpida. ja on väga hea, kui nii talitatakse, aga kui me tahame tõesti selle, nende pisiasjadega tegeleda, siis loomulikult me võime ju seda teha jah, te panite kõik need väiksed summad kokku ja lõpuks saab suur summa tõepoolest. ja härra Tarandil on täiesti õigus. on pisikesi asju ja suuri asju. ja väikesed pisikesed asjadest kokku pannes saab suur. jah, assistentide eelarve, võib-olla ka seda peaks käsitlema, arvestades, et vastutus ja töökoorem, mis meil on, on suur ja liikmesriigid kärbivad oma eelarveid, piirkondlikud kohalikud omavalitsused teevad seda kõik. ja kulutuste läbivaatamine on midagi, mis on väga teretulnud. jah, ja seda tuleb teha ka kõige madalamal administratiivsel tasandil. võib-olla mm, peaks ka vaatama neid äh, Äh, panuseid, rahasummasid, mis antakse poliitilistele sihtasutustele. mõnikord on siin tegemist dubleerimisega ja sellega, mida tehakse liikmesriikide tasandil, nii et sedagi peaks käsitlema. saab lõpetuseks sõna härra Depree. Äh, jah, me kõik võime tõdeda, et äh, kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis on olukorrad üsna erinevad ja me peame avaliku sektori kulud kontrollis alla saama selleks, et eh, eelarve puudujäägid eh, kõrvaldada ja riiklik raamatupidamine korda saada ja eh, selleks, et investeeringuteks vahendeid saada, on meil vaja kaasata erainvestorid, Euroopa strateegiliste investeeringute fond on selleks vajalik Ehm, jah, meil on probleeme avaliku sektori kulutustega, ehm, eh, eelarvepädevad asutused eh, tihtipeale pööravad tähelepanu eh, sellele, mida tehakse parlamendis, eriti kui räägitakse parlamendi tegevuse tulemusest ja seetõttu on kulutuste kontrolli alla saamine tõesti vajalik. parlament ei saa endale lubada seda, et me ei ole mõistuspärase käitumise eeskujuks ja kulude kontrollimise eeskujuks. see tähendab, me peame tegutsema tulemuslikult, aga härra Depree, palun nüüd eh, Teie eh, olete vahendajaks siin Belgia võimudega selleks, et tugevdada ka julgeolekut väljaspool Euroopa Parlamendi hoonet Äh, niisiis äh, parlamendi äh, asukohast Brüsselis lugupeetud esimees, mis puudutab seda viimast punkti, siis lähtuksin asjale teatud reserve, reservatsioonidega, nii palju kui mina tean, parlamendi juhatus vastutab selle asja eest. aga ma paraku ei ole juhatuse liige. esimees ütleb, ta võtab tagasi selle, mis ta ütles Äh, aga nüüd mõningad äh, üldised märkused, ütleb härra Debre. Äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvele on eelnenud väga palju muid eelarveid, nii et, et ma nii-öelda ei tee midagi uud. on mitmeid asju, mis on juba varem ära otsustatud ja huvitav on vaadata, kuidas parlamendi teatud kulukategooriad aastast kaks tuhat üheksa on arenenud ja mina pole sellega tegelenud, sel ajal ma siis parlamendis ei olnud, aga mõned teist olid kõigepealt, äh, äh, millised ametikohad on kõige rohkem kasvanud? Äh, eelkõige erapoliitiliste parteide esindajad, sada seitse protsenti on see kasv olnud. teiseks mis puudutab kulutusi parlamendisaadikutele, see tähendab nende palgadele, pensionile, reisikulud, kolmkümmend üks protsenti on olnud tõuse parlamendi assistendid üle kahekümne viie protsendi on tõus olnud siis ajavahemikus kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat viisteist. see tähendab äh, vähem, kui on olnud keskmine parlamendi kulude tõus, mis on kakskümmend kuus protsenti. Äh, niisiis arvud on sellised tegemist on tulemustega, mis on langetatud ajavahemikus kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat viisteist ja ma pean ka oma töös sellele tuginema ja need ametikohad, kus mina teeksin kõige rohkem kärpeid, oleksid just nimelt erakonnad ja Euroopa poliitilised sihtasutused ja samuti kulutused saadikutele, mis eh, on kõrgemal kui keskmised kulutused, parlamendi kulutused keskmiselt Ehm, eelarve ei ole siin eh, mingi miraaž, midagi, mille eest me kõik kollektiivselt vastutame. Ehm, meil on vaja teha kärpeid. Ehm, me eh, võime ju ka loobuda näiteks soojast veest duširuumides. jah, me võime üleüldse duširuumid maha müüa. me võime eh, loobuda ka tualettpaberist WC-des, Aafrikas see on. nii et, et Äh, jah, aga ma arvan siiski, et me peaksime kokkuhoidu tegema arukamalt ning äh, kui äh, öeldakse, et me hoiame kokku ainult kümme miljonit, et peasekretär nõuab ainult kümne miljonist kokkuhoidu, see tegelikult ei ole päris nii. me peame selle summa kokku hoidma, miks me peame selle kokku hoidma? sellepärast, et personalikulutused on kaks koma kaheksa protsenti kasvanud ja eh, need on siis eh, alalised ametnikud eh, niisiis nende palkade indekseerimine toimus juunis üks koma kaks protsenti ja pärast seda veel niisiis keskmiselt üks koma viis protsenti rohkem ja selline indekseerimine on juba seadustega ette nähtud nii et, et see tähendab, et me peaksime kulutama eh, ligemale üks miljard eurot, miljon eurot rohkem, eh, keskmiselt üks koma kuus eh, miljardit. nii, see tähendab seda, et tegelikult me ei pea kokku hoidma mitte kümme miljonit, vaid tegelikult kakskümmend kaks miljonit. niisiis Eh, mis puudutab eh, konkreetseid küsimusi, mis mulle esitati, kõigepealt eh, härra Kaieri küsimused. kui lubate, siis härra Kaieril on veel üks täiendav märkus või ei ole? Ähm, oli küll, aga kõigepealt kuulaks äh, ära härra Debre, las ta räägib lõpuni. minu täiendav märkus puudutas seda, kolmkümmend üks protsenti, mille te olete välja arvutanud. osaliselt puudutavad seda saadikute statuuti. jah, jalad alla võtavad sellised arvud, nagu me räägime Saksamaal ja Euroopa Parlamenti avaliku ülekande korras istungitelt kuuldakse et raha, mis oleks saadikute isiklikus kasutuses, eh, peaksid tõusma nüüd veel kolmkümmend üks protsenti ja seda loeme me nüüd ajalehest. ja eh, see on see taust. ma, eh, sellel on tegemist meie statuudiga, mis jõustus aastal kaks tuhat üheksa ja äh, näeb ette rahastamist saadikutel, nii et seda tahtsin rõhutada. Euh, suur tänu, härra Kaier. Te tegelikult kinnitate minu argumentatsiooni jah, on teatud äh, hulk kulusid äh, nii äh, liikme statuudis kui ka selles osas, mis puudutab e-, personali palkade indekseerimist, mis on praegu täiesti arusaamatud. me ei tea ka, aga kuidas neid vahendada ja see tähendab seda, et kui me neid, neid asju ei saa eemaldada, siis tuleb lihtsalt töökohtade arvust kokku hoida. viisteist miljonit nüüd veel tegemist on peasekretäri ettepanekuga. meie oleme kõik äh, olnud nõus sellega, et äh, operatiivkulud ja erakordsed äh, rahasüstid julgeoleku osas, need tuleb teha aastal kaksteist kuusteist, see viisteist miljonit, selle pakkus välja peasekretär. me oleme kokku leppinud selles, et see saab olema maksimum ja tegelik summa tuleb välja siis konkreetsete ettepanekute najal, mis meile esitatakse, nagu palju maksab aknate, akende äh, Äh, tur-, äh, turvestamine, kui palju lähevad maksma uued sissepääsukaardid, äh, kui palju läheb turvateenistus maksma ja nii edasi. see viisteist miljonit on maksimumsumma julgeoleku, lisajulgeolekumeetmete rahastamiseks. järgmine küsimus oli see viis protsenti, kas me selle perioodi jooksul siis hoiame kokku viis protsenti töökohtade pealt, iga aasta üks protsent, kui me peasekretäri ettepanekut näeme, siis viiskümmend seitse töökohta pluss kaks äh, kärbitakse, seda koostöös komisjoniga, ma ei tea, mis selle kokkuleppe nimi täpselt on, aga viiskümmend seitse töökohta see, see võrdub ühe protsendiga aastas peasekretär täiesti õigus, õigustatult argumenteerib, et kui me tahame julgeolekut ja turvalisust tõsta, siis meil on vaja selleks ju rohkem inimesi. teatud meeskonnad tuleb ette näha selleks, et turvalisust tõsta, nii et see tähendab lisakulusid. ta ütles, et neid peaks olema kakskümmend viis inimest kuskil ja me küsisime ja ma olin üks nendest inimestest, kes sellele rõhutas, et äh, äh, saaks äh, lisajõudu ka inimesed, kes istuvad äh, komisjonide sekretariaadis ja et äh, meil oleks võimalik oma tööd paremini teha ja peasekretär nägi ette siis, et kakskümmend posti tuleks, töökohta tuleks luua. ja nüüd tulen tagasi muudatusettepaneku juurde, mille on esitanud kõik fraktsioonid, kes ütlevad, et jah, hea küll, komisjonidest sekretäriaati ma tahaksin toetada, aga ainult nii, et liigutatakse inimesi ühest kohast teise. peasekretär äh, peab ju nüüd tulema siis välja kavaga, et noh, et niimoodi näeme me ette selle, kuidas inimesi äh, viia töökohtadelt lihtsalt üle sekretariaatidesse, aga et igal pool see ei ole võimalik, et tuleks teha siis järgmist ja siis peame meie vaatama, kas me oleme sellega nõus või ei. aga on üks suur erinevus siin Euroopa Komisjoniga, seda ma ütlesin ükskord varem, see on see, et kuidas me tegelikult arvestame neid äh, töökohtade kärpeid. kui me otsustasime Äh, äh, parlamendist tuua, parlamendi ametnikeks tuua meie turvapersonal, siis on täiesti selge, et äh, tekib lisakohtasid, aga kulud on väiksemad. ja komisjoni esindajad on ilmselt mulle tunnistajaks siin, et me oleme rääkinud faktide põhjal sellest, et kui palju on läinud see maksma, kui palju on raha kokku hoitud, kuigi on tõusnud töötajate arv parlamendis siis esitati veel üks küsimus, mis on strateegiliselt väga tähtis küsimus, nimelt äh, krediit. eelmisel aastal ei pandud äh, paika täpselt seda äh, summat, kuskil kuuskümmend miljonit eurot, aga millest me räägime? kui te vaatate eelarvet tähelepanelikult, siis ei ole nähtud ette siin kulusid koodan- äh,, <laughs> Konrad Adenaueri hoone ähm, töödeks. ja, ja nüüd meile siin selgitati seda, kuidas Kadi hoonet äh, rahastatakse, see on äh, tegelikult veelgi äh, keerulisem, kui, kui kohtuesindaja meile siin täna tutvustas, nii et absoluutselt ei ole ette nähtud vahendeid ähm, kaadhoone jaoks justkui eelarves. Äh, see ei ole päris nii muidugi, aga mina tahaksin näha läbipaistvust, aga kui me nüüd hakkame arvutama kaadhoone kulusid, äh, mida meil on vaja aastaks kaks tuhat kuusteist, siis tuleb siia eelarvesse lisada sada nelikümmend kaks miljonit eurot. kui te tahate, et ma selle sisse kirjutan, kirjutan vastasel juhul äh, rahastatakse seda kahest erinevas, kaks, kahte erinevat moodi. Äh, lihtsalt viiakse eelarvevahendeid üle ühelt kohalt teise ja teisalt siis ähm, see laen aga see on kokku umbes sada nelikümmend kaks äh, miljonit eurot. mina ei otsustanud äh, kaadihoone ehitamise osas, mina ei otsustanud see, et mismoodi Äh, see ehitustöö välja näeb ja nii edasi. terve rida teisi küsimusi esitati veel. ma tean, et kokkuvõtet, kokku on hoida võimalik äh, paljudes aspektides, aga see on natukene delikaatne. selle eest vastutab muidugi parlamendi juhatus, meie ei saa otsustada äh, paljude asjade üle, näiteks kohalike assidentide äh, määrus, selle otsustab ära ju parlamendi juhatus, meie äh, saame sellega olla nõus ja see on ka see mõte, mida me oleme kaitsnud. et tuleks võtta teatud meetmeid, äh, mis tagaksid selle, et äh, isegi kui reegleid ei muudeta, oleks võimalik seda kuidagi mõistlikumaks teha. nüüd kirjalikult esitatud küsimused, see on täielik skandaal, meil on kümme 10 parlamendisaadikud, kümme saadikut, kes äh, esitavad üle poole kirjalikult esitatud küsimustest. ma ei hakka neid üles lügema, neid kümmet kolleegi, te teate isegi, kes need on. aga see on üks see koht, kus on võimalik äh, kokku hoida, et see lollakas süsteem äh, lihtsalt ähm, kaotatakse ära täpselt sellepärast, et ähm, keegi esitab siis kogu aeg äh, mingi totakas esitab, esitab kogu aeg neid tot-, neid küsimusi ja teda peetakse aktiivsemaks parlamendisaadikuks kui neid, kui, kes esitavad raporteid. juhatus on see, kes otsustab selle, et mida teha nende kirjalike küsimustega. sellest ma oma raportis kirjutasin äh, ja siis öeldi mulle, et ärge minge liiga kaugemale, see on äh, parlamendi juhatuse otsustada ja nii edasi. Äh, hääletusselgitused äh, loomulikult, seal on ka võimalik kokku hoida ikka üksjagu. piisaks ka sellest, kui öeldakse, et, et need hääletusselgitused, mis toimuvad pärast täiskogu ähm, äh,, arutelu on toimunud, hääletus on toimunud ja siis teevad mõned hääletusselgitusi, nad teevad ju seda valijate jaoks, kedagi teist see ei huvita. võiks ju lihtsalt öelda, et tõlge pe peatub sellest hetkest ja hääletusselgituste ajal tõlget ei ole. oleks täiesti võimalik äh, kokku hoida kaks tundi äh, tõlkide ja tõlkijate aega. aga mulle öeldi, et ärge tehke sellist ettepanekut. Äh, sa sekkud juhatuse töösse. nojah aga on fraktsioonid, kes nõuavad, et ma seda teeksin. on fraktsioone, kes kogu aeg mulle meelde tuletavad seda ja mitte alati ei ole needsamad fraktsioonid, kes seda teevad, aga kogu aeg tuletatakse mulle siit ja sealt meelde, et ära sekku parlamendi juhatuse pädevusse. Teid nüüd äh, siin kuulates, ettepanekud, mis on tehtud ja mille osas praegu läbirääkimised käivad, äh, ei ole tekitanud väga suuri probleeme, aga mina olen loomulikult eelarvekomisjoni teener. kui te ütlete, et äh, tuleb minna veel allapoole, siis ma ka allapoole lähen mina ei näe aga praegu, kuidas ma võiksin nõuda parlamendi juhatuselt, juhatuselt, et äh, nad oleksid nõus sellega, et äh, me kärbiksime rohkem kui kakskümmend kaks miljonit. Äh, ma ei tea, mismoodi seda teha. ma ei tea, kuidas peasekretär sellele peaks vastama. härra Tüü ütleb suur tänu härra raportöörile ma arvan, et äh, teile tuleb au teha, au anda öö, äh, selle eest, et te olete nii tähelepanelikult need asjad võtnud öö, äh, vaatluse alla, jah, hoonete puhul me oleme siin nüüd saanud kaks korda juba näidet täna hommikul selle kohta, et selles hoonete poliitikas on justkui midagi mäda, nii et me peame sellest asjast, selle asjaga tegelema ja vaatama selle, selle üle. see kuulub öö, samuti eelarve juurde ja eelarvedistsipliini juurde. kui asjad ei äh, toimi, siis äh, tuleb äh, mõistlikult ju nendele läheneda, nii nagu te härra Tetre ikka ja jälle ütlete. et meid oleks võimalik ka teistel mõista härra Tarand, soovite veel sõna? pool minutit ma olen nõus raportööriga selles osas, mida öeldi hääletusselgituste kohta aga et õiglus jalule seada. ma olin ka ükskord seal saalis, ähm, oli toimunud äh, äh, arutelu ähm, toodete märgistamise kohta töödeldud liha osas ja seal üks äh, Šoti saadik tsiteeris ähm, Burnsi, tema hägis, oodi hägisele ja see oli küll suurepärane hääletusselgitus, nii et selliseid võiks olla rohkemgi. nojah kui ma siia kotta tulin, siis äh, mind küll üllatas see, et meil on pärast hääletusi hääletusselgitused, sellepärast et kui parlament üldiselt sõna võtab, siis äh, peaks ju üks parlamentäär sõna võtma selleks, et teisi parlamentääre veenda. aga no kui hakatakse pärast selgitama, ma ei tea, ma arvan, et ka seal tõesti on võimalik kokku hoida, nii nagu härra Dupree ka välja joonist, joonistas ja juhatus peaks ju selle eest aru saama, sellepärast et juhatuses istuvad ju ka fraktsioonide esindajad nii et äh, see peaks olema täiesti võimalik. variraportöörid äh, tulevad siis täna vist kella kahest kella kolmeni kokku äh, härra Tüpre juhatusel. Any other business, muud küsimused? kui ei, siis kauneid lihavõtte pühi, kolleegid! ja ilusat nädalat siis valimisringkonnas, suur tänu!